nüüd aga kolleeg Viltšik, palun, poolteist minutit. suur tänu, proua asepresident, lugupeetud volinik, ma tervitan seda arutelu ja tervitan resolutsiooni, mille puhul loodan, et me saame suurima võimaliku toetuse. oluline on see, et see konverents saaks hoogsa alguse ja see kindlasti peaks liikuma kaugemale sellest kojast, see peaks aitama parandada meie institutsioonide toimimist, otsustusprotsessi ja loodan, et see konverents äh, kannab midagi enamat, seda emotsiooni, mida me kogesime eelmisel, eelmistel Euroopa valimistel, kus äh, valimisaktiivsus suurenes märkimisväärselt kõikjal Euroopa Liidus ja me peame seda hoogu kasutama, peame kasutama suurenevat äh, usaldust kodanike poolt Euroopa tulevikku ja peaksime nende osalust ka selleks konverentsis suurendama. ja tahaksin kiiresti vastata paremäärmuslaste kommentaaridele, see on korven-, konverents, mis puudutab Euroopa tulevikku, artikkel üheksateist ütleb seda väga selgelt. ma tahan kaasata kõiki neid, kes, ka kandidaatriikidest, kes on valmis meiega koos töötama, see on võimalus muuta Euroopa tulevikukonverents eh, selliseks, mis kujundab Euroopa Liidu maailma tasandil palju tugevamaks. nüüd aga kolleeg Bonafé, palun üks minut suur aitäh, viimaste valimistega kodanikud näitasid, et nad tahavad uskuda Euroopa projekti ja selles, et Euroopa muutub. rahvusvahelised kriisid meie piiridel on äh, viimaseks häirekellaks ja see näitab, et meil on vaja ühte, ühe häälega rääkivat Euroopat tegemist on võimalusega Euroopat muuta, me peame selle konverentsiga alustama uue, uut faasi, meil on vaja uut hoogu anda selleks, et meil oleks demokraatlikum Euroopa, kus parlamendil oleks kesksem roll, kuid samuti peame rohkem kuulama kodanikke ning rääkima sellest, mis on nende vajadused ja ootused. konverents peab olema dünaamiline ja pragmaatiline ning peab äh, tooma endaga kaasa tõsiseid muutusi selleks, et me oleksime tõsiseltvõetavad ja usaldusväärsed. me ei tohi võimalust äh, käest lasta, vastasel juhul saab sellest konverentsist äh, Euroopa vastastele mm, ainult julgust juurde kui inimesed äh, räägivad väga kiiresti, siis äh, näen mina vilkuvat tulukest tõlkidelt, nii et äh, püüdke öelda pigem vähem ja aeglasemalt, see on minupoolne nõuanne, aga nüüd järgmine kõneleja, kolleeg Kammu. aitäh, proua asepresident tulevik, Euroopa tulevikukonverentsiga me anname välja omapoolse lubaduse, et Euroopa hakkab paremini toimima, mul on hea meel, et järgneva kahe aasta jooksul Euroopa kodanikud äh, saavad äh, samuti sõna sekka öelda, millised on nende ootused äh, ühisele tugevamale Euroopale ja keskseks küsimuseks on äh, mis on meie visioon sellisest ühisest Euroopast ja siis küsida kodanike käest, mis on teie visioon sellest, milline peaks olema Euroopa tulevik. aga see muidugi tekitab kõik ka hirmu, võib-olla kodanikud ei soovigi meie visiooniga edasi minna, aga minu kogemus näitab, et kodanikud tegelikult võtle, mõtlevad veelgi kaugemale, veelgi julgemalt ja seetõttu me peaksime seda julgust äh, arvesse võtma ning võtkem vastu otsuseid, äh, mis tõepoolest ka olemuslikult äh, tagavad selle, et Euroopa paremini toimiks. kui me vaatame, kuidas hakkama saada kliimakatastroofiga, kuidas me saaksime leida parema ühise Euroopa, mis aitaks selliste probleemidega toime tulla ja loodan, et äh, ka seal konverentsil äh, käsitletakse asju teisiti ja järgnevatel aastatel äh, saaks edasi minna kas või Euro-, Euroopa Ühendriikidega. härra Niinas, üks minut. Um, aitäh, asepresident, lugupeetud kolleegid. me näeme, et me seisame silmitsi kriisiga Euroopas ja seda me näeme mitte ainult pärast valimisi, vaid ka enne seda, kas me soovime enam või vähem Euroopat, paremäärmuslased on enda seisukoha selgelt välja öelnud, aga meie suures enamuses oleme öelnud, et soovime enam Euroopat ja meie võitsime valimised ja seetõttu peame nüüd otsustama, kui palju rohkem Euroopat me soovime ja see küsimus peaks leidma vastuse kodanikelt, me peame nendega maha istuma ja sellele küsimusele vastuse leidma. aga jah, küsimusele vastus võib olla see, et inimesed soovivad vähem Euroopat, aga võt-, mingem siiski sellele riskile, sest mulle tundub, et praegu on meie poolel paremad argumendid. Euroopa on toonud endaga kaasa ühtsuse ida ja lääne vahel, on enda kaasa toonud vabaduse, jõukuse ja seetõttu mina näen, et kõik paremad argumendid on meie poolel ja ma arvan, et me võiame, võidame selle debati ja kui räägime debatist, eh, siis jätkakem heade debattidega ka siin kojas ja muutkem eh, see esimeseks Euroopa avatud ruumiks, aitäh. aitäh, proua Pitsoto, palun, üks minut. suur aitäh me peame, me näeme, et tahetakse muuta ülevalt alla, meil ei ole vaja ka rohkem Euroopat, vaid täiesti teistsugust uut Euroopat. meil ei ole vaja Euroopat, mis toetab ainult panku ning äh, hargmaiseid ettevõtteid, lobitöötajaid äh,, proua von der Leyen äh, toetab Euroopat, mida juhivad ainult Macron, Merkel, Prantsusmaa, Saksamaa. meie aga tahame Euroopat, mis oleks rahvaste Euroopa, vabaduste Euroopa Äh, tõelise demokraatia Euroopa, Euroopa, mida tahame üles ehitada, eh, peab lõpu tegema ebaseaduslikele rändele, äh, äh, toetama Itaaliat, toetama meie ettevõtteid ja toetama meie töötajaid, see on suur demokraatlik revolutsioon, mida meie oleme valmis edasi viima. toetudes nendele, keda me tegelikult esindame ning lähtudes Itaalia rahva tahtest, aitäh. For one minute, madam Mummeri suur aitäh, proua Mammeri, üks minut. aitäh Briti ühiskonda iseloomustavad ähm, tagasihoidlikkus, viisakus ja lugupidamine, kuid kõik need, kes äh, soovivad Briti äh, agendat äh, kaaperdada, ei pea sellest kinni, kui meie väärtusi ja suveräänsust ähm, ohustatakse, siis äh, muutume ka meie võitluslikuks. ja nii juhtuski viimastel valimistel, äh, nendel, mille võitis Boris Johnson. Briti kodanikud nägid kolm aastat hiljem seda, et neid kiusatakse taga, neid solvatakse ja et äh, veetakse alt Briti demokraatiat praegusel hetkel Brit-, Brexiti saaga on äh, hakanud lõpule jõudma, väga palju õppetunde brittidele, Euroopale. ma äh, loodan, et äh, Euroopa Liidu juhid nüüd mõistavad, et Briti rahvast ei saa lihtsalt niimoodi manipuleerida ja loodan, et jätkub koostöö ja sõprus meie vahel ja eelkõige ma loodan, et Euroopa Liit suudab nüüd leppida Briti rahva tahtega ja mulle tundub, et äh, hästi võtab selle olukorra kokku. kõnelejat jällegi katkestatakse, ta mikrofon võeti ära, sest ta ületas, ületas kõneaja. nüüd aga läheme järgmise kõneleja juurde, kelleks äh, on proua Vosenberg. poolteist minutit, palun neli päeva tagasi kümme inimest, sisserändajat hukkusid ühel äh, äh, Kreeka saarel. Äh, paljud inimesed elavad ebainimlikes tingimustes Kreeka saarel, nad jõuavad sinna ebainimlikesse tingimustes, Türgi jätkab oma tavadega inimesi lasta hukkuda ja nüüd on küsimus, millisest, millise Euroopa tulevikust me õieti räägime, ei ole mingit tulevikku, kui äh, kõik riigid ei aita kaasa ühiste probleemide lahendamisel. Äh, välispiiride kaitse on üks küsimus, aga sellest ei piisa. meil peaks olema ka õiglane põgenike jaotus äh, Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, siiani ei ole me sellest aga midagi kuulnud me saame rääkima ühtsest Euroopast ainult siis, kui iga riik ei aja enda äh, poliitikat, ei kaitse enda huvisid ja ei võta vastu äh, pagulasi, see ei ole õiglane. me ju räägime Euroopa tulevikust, mida praegu iseloomustab praktiline solidaarsus ja rändekriis on seda ka näidanud, meil on vaja Euroopa Liidus enam solidaarsust, sest muidu äh, kaob äh, kodanike usaldus meie vastu, meil on kohustus äh, otseselt äh, tegutseda ja võtta ka vastutust oma sammude eest. aitäh, kolleeg Paarli, palun. Euroopa Liit on alati seisnud sellel kontinendil vabaduse ja jõukuse julgeoleku eest, kuid Euroopa Liit ei ole sugugi täiuslik, see on äh, jätkuv töö ja uued väljakutsed tulevad pidevalt esile, me peame muutuma sotsiaalsemaks, ökoloogilisemaks ja me peame arvestama ka seda, millised on kodanike ootused ja see kaheaastane Euroopa tulevikukonverents ongi meie võimalus äh, me peame tagama selle, et kodanikke mitte ainult kõrv, kuulda ei võetaks, vaid et nad saavad ka otsuste langetamises osaleda. me oleme teadlikud sellest, mida see tähendab, väga selge mandaat konverentsi poolt, äh, mis võimaldaks ka muudatusi äh, aluslepingutesse, kõigepealt me peaksime selged tulemused saavutama ja selleks äh, on vaja meil ka kodanikke aktiivselt kaasata. ainult piisava kommunikatsiooni ja täieliku läbipaistvusega on meil võimalik äh, selleni jõuda ja see ongi parlamendi ülesandeks, aitäh. suur tänu. ja üks minut, proua Vooden, palun suur tänu, lugupeetud kolleegid, miljonid inimesed minu kodumaal ei mõista täpselt, kuidas Euroopa Liit toimib. Nad leiavad, et Euroopa Liit on seotud mingi kummaliste reeglitega, mis puudutab kõveraid banaane ja äh, torupillide keelustamist, sest äh, meedia on levitanud valesid juba aastakümneid, aga olge ettevaatlikud, me ei ole ainukesed. Brexit on hoiatuslugu ja see oleks juht, võinud juhtuda ka teiega, paljudega teist. see konverents puudutab Euroopa tulevikku ja väga auahne projekt ja see peab olema auahne, kui me tahame tagada selle unikaalse liidu tulevikku. ja ma usun, et inimesed tahavad, et neid kaasatakse, et neile antakse õigused, nendega konsulteeritakse ja meie, kes me oleme demokraatlikult valitud Euroopa Liidu kodanike esindajad, siis selleks, et kodanikel oleks hääleõigus, me peame tegelema ka seadusandlike algatustega. nõukogu peab muutuma läbipaistvamaks ja inimesed peavad mõistma, mis on see põhjus, et edusamme ei saavutata muidu ja me näeme seda ka sisserändest, sest äh, rahvusriikide valitsused blokeerivad nõukogu tegevust. koostöö inimeste, rahvuste ja kultuuride vahel on tulevik üksinda tegutsemine ei ole vastuseks ja kodanike hääl on kõige olulisem nendest suur tänu ja proua de Perne Gruneberg, palun. ka meie roheliste jaoks on Euroopa tulevikukonverents äh, küsimus sellest, kuidas me tulevikus elada soovime, kuidas sotsiaalsed ja ökoloogilised äh, faktorid peaksid tasakaalupunkti leidma ja seda ei ole võimalik äh, saavutada, kui me ei anna võimalust mõttevahetuseks äh, kodanikega. osalus äh, on selle protsessi keskmel, meil on vaja sellist kultuuri, mis aitaks meil tegeleda liigilise mitmekesisuse kadumisega, kliima mm, muutustega, kuidas äh, leiab aset tulevikus äh, toiduga varustatus ja kuidas äh, tagada üldist heaolu. sellised protsessid on, lähevad sügavuti ning küsimus on sellest, kuidas korraldada need demokraatlikud protsessid, millel need rajanevad. ja seetõttu mul on hea meel, et ka komisjon on liitunud selle sõnumiga, et inimesed osaleksid, me tahame ühiselt Euroopa Liitu kujundada me peaksime kõik äh, kuus, koos äh, toime tulema ühiste väljakutsetega, millist äh, Euroopat on meil vaja ja kuidas me tulevikus soovime elada. suur tänu ja proua Puidekam e- suur tänu, see oli proua Kasia Peres, kes meile meenutas arutelu alguses, et Euroopa Liit sai alguse kuuest riigist ja nägemus sellel hetkel oli see, et see oleks selline äh, kerge liit, kus on suveräänsed riigid, kes äh, omavahel sõlmivad kaubandusleppeid ja teevad ka mõningal määral poliitilist koostööd, aga selline suurepärane ideaal oli see, et sel äh, eesmärgis toetada rahu ja kui see oleks niimoodi jäänud ja kui see oleks olnud ka endiselt meie praegune nägemus, siis ma julgeksin öelda, et ma ei usu, et Suurbritannia praegu lahkuks, aga see ei läinud niimoodi koostöö asemel oli tegemist domineerimisega, suveräänsusest sai superriik. ja see, kui äh, Suurbritannia lahkub ja ma usun, et kui me oleme nüüd olnud äh, väga edukad, olles teie külje all konkurendid, siis teised tulevad meiega kaasa ja seega, kui te tahate tulevikku mitte Euroopa, vaid Euroopa Liidu jaoks, mis on hoopis teine asi, siis õppige see õppetund ära, vaadates seda, mis on juhtunud Ühendkuningriigiga. Sorry, there are no blue card. vabandust, sinise kaardi küsimusi me ei võta ja proua Niibler, poolteist minutit. lugupeetud asepresident, nõukogu esindaja, volinik, kallid kolleegid, Euroopa tulevikukonverents on oluline sest äh, meil on tõepoolest vajadus Euroopa Liidus reformide järele. meie jaoks on oluline see, et meie parlamentaarne demokraatia tugevneks ja kui parlamentaarsest demokraatiast räägin, siis pean silmas spitsenkandidaatide protsessi. me räägime siin kodaniku lähedusest ja kodanike rollist, kuid lugupeetud kolleegid, ma ütleksin, et äh, Äh, alates äh, viimastest Euroopa valimistest on palju kodanike usaldusest kaotsi läinud, äh, enam kui kaks miljonit inimest võtsid valimistel valimistest osa ja inimestel oli ootus, et need inimesed, kes tippkandidaatidena olid esitatud, et nemad ka vastutust asuvad kandma, ma tean, et see asi läks te teistmoodi ja, ja kui me soovime usaldust taastada kodanike silmis, siis me peaksime äh, tegema tööd selle spitsenkandidaatide reformi kallal. minu meelest on selle protsessi südames ja peaksime mõtteid vahetama kodanikega, oluline on see, et kodanikud tõepoolest oleksid seotud ja kaasatud selle protsessi, kuid eelkõige meie siin Euroopa Parlamendist peame ära otsustama, et see on tõepoolest ka meie ülesanne, selleks on meid siia valitud ja peame osalema Äh, selles konverentsis, et rääkida eelkõige parlamentaarse demokraatia mm, tugevdamisest, aitäh! suur tänu, proua Dobrev, palun! me peaksime olema vaprad, me peaksime vapralt ka sõna võtma, me peaksime ehitama üles Euroopa ühendriigid. Euroopa on saavutanud väga paljut viimase aastakümne jooksul. aga sellest ei piisa, sest maailm muutub ja ka Euroopa peab muutuma. ohud ja väljakutsed on muutunud globaalseks ja Euroopa Liit peab samuti muutuma globaalseks tegijaks. ja ma tõepoolest mõistan, et muutused, eriti eh, muutus iseenesest on alati hirmuäratav. aga ma peaksin ütlema, et see hirm on väga halb nõuandja. ja seega me peaksime tegema algust ja me peaksime üles ehitama tugevama, föderaalsema ja demokraatlikuma Euroopa. ma ütlen, et tegemist on vaprate liiduga ja ehitame üles Euroopa Ühendriigid ja ma võin lubada, et järgmine põlvkond on meie üle uhked, täpselt samal viisil, nagu meie oleme uhked äh, Euroopa Liidu asutajate üle. Thank you, Mr Ginja, for one minute ja härra Kõnni, palun. suur tänu. me tahame kaasata kodanikke, kuid tegemist ei ole sellise formaalsusega ainult, sest me peame kaasama kodanikke ja tegema seda järjepidevalt ja kogu aeg, sest me räägime kodanike žürii siin ja ma tõepoolest tahaksin näha seda meetodit. ja ma tahaksin äh, vastata selle, mida ütles meie roheliste kolleeg, sest me tahaksime, et härra Verhofstadt juhiks seda konverentsi, me tahaks, et meil oleks tugev juhtkond ja teeme seda koos. ja selles arutelus te olete näinud seda, et tema äh, sõnavõtt oli selle arutelu kõige rohkem oodatud hetk, kuigi äh, meie Brexiti kolleegid äh, kuulasid seda hoolikalt, aga nad on nüüdseks lahkunud ja me kindlasti iga pärast igatseme, kui neid enam siin ei ole, kuid kindlasti härra Verhofstadt peaks olema siin, et me saaksime seda diskussiooni juhtida. suur tänu, härra Toobe, palun poolteist minutit. koos mikrofoniga, palun. Sorry, mikrofon uh,. Eh, fru talman, eh, komisjonär, eh, de probleem som Euroopa lugupeetud volinik Need probleemid, millega Euroopa silmitsi seisab, ei leia lahendust lihtsalt seeläbi, et meil on vähem koostööd Euroopas, vaid ikka nii, kui me loome Euroopa, kus pannakse rõhku vastuste otsimisele. meil ei ole vaja Euroopa Ühendriike, vaid meil on vaja organiseeritud tegevust terrorismi vastu kõikjal, meil on vaja ka ühtset äh, rände- ja varjupaigapoliitikat. me peame samuti looma äh, kaasaegse äh, õhustiku Euroopas, rääkima ühel häälel kaitse- ja julgeoleku küsimustes. see on see, millest me hakkame rääkima konverentsil. valimissüsteemist, institutsioonide Äh, süsteemist, äh, mitte niivõrd, vaid ikka suurematest probleemidest, millega me silmitsi seisame. see võimaldab meil äh, kodanikke kaasata kogu protsessi. Euroopa poliitika, poliitikud või poliitika on raamiks, aga seda raamistikku peab toetama ka kodanikud härra Morena Sanchez. suur tänu, daamid ja härrad. Euroopa ülesehitus on avatud ja jätkuv protsess. meie eesmärgiks on teenida kõikide eurooplaste huve ja kümme aastat pärast Lissaboni leppe rakendumist see konverents annab meile suurepärase võimaluse asuda äh, dialoogile Euroopa kodanikele, tegemist on osaleva ja esindava äh, süsteemiga Euroopa ja kohalikul tasandil. meil on erinevaid teemasid, mis tulle, peaksid olema lahendatud, kuid ma usun, et äh, kui me usaldame nõukogu ja spitsenkandidaadi protsessi ning ka nõukogu veto võimaluse eemaldamist ja kvalifitseeritud hääle enamise võimalus, siis need kõik peaksid olema meie arutelude tuumaks ja ma tõepoolest loodan, et me saame teha kodanikega koostööd selleks, et midagi äh, ära teha. ja proua Pagase-Tundua, palun. suur tänu me oleme enamad kui ainult liikmesriikide summa, me oleme enamad kui indiviidi, indiviidid. ja me peame leidma lahendusi. kui me räägime kriisiajast, siis need lahendusi me ei leia siseriiklikul tasandil, vaid me peame leidma piiriüleseid lähenemisi. me peame vaatama Euroopa Liidu poole ning me peame selle protsessi koos läbima. me ei suuda sellega toime tulla, kui me lubame ennast mürgitada populismist ja natsionalismist. me võime üksteiselt õppida, me võime väga palju õppida ka ära rahvuslastelt ja eile me kuulsime seda, et enesemääratluse mehhanisme peab äh, äh, rakendama selleks, et hävitada Euroopat seestpoolt, nii et tõepoolest me peame olema vaprad, järjekindlad ning me peame olema piisavalt tugevad ning me peaksime kindlasti kasutama ära ka äh, inimeste hüvanguks tehisintellekti me peame jälgima seda, et Euroopa kodanikud enam Euroopat ei hävitaks ja ei ehitaks üles uusi piire. aitäh, poolteist minutit, härra Simon Äh, lugupeetud äh, president, lugupeetud daamid ja härrad, see suurepärane arutelu näitas meile, et äh, kümme aastat pärast Lissaboni leppe jõustumist on meil tarvis aluslepingute reformi ja Euroopa tuleviku teemaline konverents peab võimaldama Euroopa Liidul paremini toimima asuda ja ma arvan, et selle arutelu käigus oleme ka tõdenud, et äh, praegu me ei tea veel täpselt, äh, kuidas äh, me peaksime selles instantsis siis riikide üleseid demokraatlikke protsesse korraldama. mulle väga meeldis, et me rääkisime otsedemokraatiast, parlamentaarsest demokraatiast, aga me peame vältima lõhede tekitamist kodanike ja parlamendi vahel Ähm, parlament äh, saaks õppida äh, ja kodanikel on võimalik osaleda, kuid ma arvan, et äh, kolmesaja aastaga on siiski Euroopa õppinud, et parlamentaarne demokraatia on parim demokraatlik süsteem, sõltumatult konverentsi töö tulemustest, on väga oluline, et avalik arvamus eh, Euroopas saaks end väljendada ja see konverents peaks olemagi võimalus eh, selle avaliku arvamuse väljendamiseks, mistõttu mitmed fraktsioonid on täna eh, saatnud kirja presidendile reformimiseks kõnelejatena peaksime me seisma seal ees näoga kõikide äh, kolleegide poole. meil peaks olema elav arutelu, mida kantakse üle ka televisioonis, aitäh aitäh, üks minut, härra Benifei, palun. Äh, suur tänu. Euroopa tuleviku teemaline äh, konverents on ambitsioonikas äh, dialoog erinevate institutsioonide vahel, mis peab olema hästi struktureeritud. eesmärgiks on Euroopa reformimine Äh, võttes arvesse seda, et tuleb reformida äh, Euroopa Liitu sisuliselt, lähtudes äh, teemadest, mis mõjutavad otseselt kodanike elu, nagu näiteks kliimamuutuste vastane võitlus, sotsiaalne, sotsiaalpoliitika, maksupoliitika, aga ka välispoliitika. ja selle resolutsiooniga me peame oluliseks, et parlamendi Äh, äh, tööpõhimõtteid ja eesmärke säilitatakse, meil on tarvis Euroopa Föderatsiooni ja parlament peab äh, jätkama dialoogi, ka vastasel korral võib juhtuda, et see hakkab toimuma lihtsalt uus valimiskampaania. me peame vältima niisuguse asja toimumist, et pidada silmas Euroopa tulevikku, aitäh! aitäh, järgmisena saab sõna härra Boie, üks minut. aitäh. Äh, mm, mina ja paljud teisedki äh, püüame äh, siin mõista, kuidas asjad siin toimivad ja see tuleneb ka sellest, et et äh, kodanikele jaoks on institutsioonid äh, kaugeks jäänud, mistõttu selle konverentsi esimene eesmärk peakski olema äh, selgitada meie toimimispõhimõtteid ja seda, me peame seda tegema just väga olulisel hetkel, milleks on Euroopa Parlamendi valimised, mil need küsimused on just esiplaanil. eelmisel aastal tippkandidaati esitleti kui demokraatliku progressi, kuid nõnda see ei olnud. Euroopa kodanikud peaksid saama valida äh, riigi üles, üleste äh, nimekirjade äh, põhjal Euroopa valimistel peaks olema üle-euroopalised valimisnimekirjad, ma arvan, et see on hea eesmärk, aitäh. tänan, härra Ressler, poolteist minutit. Uh, aitäh, president, lugupeetud komisjoni asepresident Euroopa Liit on praegusel hetkel märksa erineval võrreldes kümneaastase taguse ajaga, mil Lissaboni lepe jõustus praegu näeme eh, enneolematut tehnoloogilisi, eh, majandusi, aga ka demograafilisi muutusi, mis mõjutavad meie elu, töö ja suhtlusviise, aga see mõjutab ka äh, seda, et äh, inimesed soovivad aktiivsemalt äh, demokraatlikes protsessides osaleda, mistõttu on meilgi vastutus pakkuda uusi innovatiivseid viise Euroopa, eurooplastele olulistes küsimustes rohkem osalemiseks ja ähm, meie ühiskondades äh, on väga oluline, et äh, kõik need seisukohad saaksid äh, esile tõusta. mul on hea meel ka, et asepresident Suitsa selle küsimusega tegeleb, sest on väga oluline mõista mitmekesisust Euroopas Äh, mõista seda, äh, äh, mis on kõigi, kõikjalt pärit kodanike mured ja et kõik need perspektiivid tuleks ka aruteludesse kaasata. see ei tohiks olla lihtsalt nii-öelda ärategemise üritus, vaid me peame tõesti sisuliselt asju arutama ja tegema seda tulevaste põlvkondade nimel. järgmisena proua Fritson

võrdõiguslikkus, kõik need äh, teemad on äärmiselt olulised Euroopa tuleviku teemalises arutelus. Äh, selleteemaline konverents äh, peaks tegelema just nooremate põlvkondadega ja täna olles kuulanud seda elavat arutelu, kus mitmed noored parlamendiliikmed ja äsja valitud liikmed said oma arvamust avaldada, äh, oli seda äh, väga rõõmustav äh, kuulda. peame arutama selle üle, mis saab Euroopat tugevamaks muuta. meil on tarvis pühendumust, otsustavust ja Euroopat tuleb hoida tervikuna. ja tuleb säilitada lootust noortele põlvkondadele Euroopa tuleviku osas. aitäh, üheksa minutiks, härra Trotšan, palun az Európai Unió. suur tänu, president, volinik, Euroopa tulevikukonverents annab meile võimaluse saada tagasi kodanike usaldus. me saame anda uue hoo Euroopa arhitektuuri. osalusdemokraatia on väga oluline, aga me peame pöörama tähelepanu sallivusele erinevate ideoloogiate suhtes, me ei tohi teistele oma ideoloogiat äh, peale suruda. traditsioonid ja uuendused on olulised Euroopa Liidu nurgakivid. me ei tohi unustada ära Euroopa Liidu asutajaid, aga meil on vaja vastuseid küsimusele, mida tähendab Euroopa eluviis. Euroopa identiteet äh, saab äh, põhineda ainult äh, rahvusriikide põhimõtetel, traditsioonidel. meil on vaja liitu, mis oleks mitmekesine ja see mitmekesisus äh, tuleb rahvusriikides, seetõttu me ei saa aktsepteerida Euroopa Ühendriike. härra Simosevitš, palun uh, härra Šimaševitš, see konverents on äh, tulemas väga sobival hetkel, tehnoloogia ja jõudude vahekord, kommunikatsiooniviisid, äh, kõik on muutunud viimaste aastatega. kliimamuutused ja demograafilised muutused äh, nõuavad kiiret tegutsemist. Euroopa peab end kohandama uue reaalsusega ja peab uue olukorraga toime tulema meil on tarvis äh, probleeme diagnoosida ja nii-öelda ravi leida ja edu äh, tingimuseks on kodanike võimalikult lai osalemine Euroopa äh, Liidus äh, ja konsultatsioonid, agoraad ja kõik on vajalikud, kuid see ei ole piisav. me peame täielikult ära kasutama veebipõhist, veebipõhist suhtluse võimalusi. ma arvan, et parim oleks korraldada üle-euroopalised konsultatiivsed referendumid, millel osaleksid miljonid inimesed. see äh, annaks inimestele võimaluse aktiivselt osaleda ja oma sõna sekka öelda. aitäh! aitäh! Äh, proua Meidel, üks minut. aitäh, lugupeetud asepresident. kodanikega äh, suhtlemine on äh, äärmiselt vajalik, see ei ole mänguasi ja selle, sellesse ei tohi kergekäeliselt suhtuda. me peaksime tegema seda siiralt ja ausalt kui me ütleme, et meil on tarvis kodanikke äh, kuulata, siis me peame olema valmis ka neid ära kuulama ja ka nende ettepanekuid rakendama. see on olnud, äh, viimased kümme aastat on olnud Euroopa äh, suurim demokraatlik ettevõtmine ja me peame olema nüüd väga äh, hoolikad. me teame, et on äh, kavandatud äh, aluslepingute muudatusi ja on ka olnud Põhja-Makedoonia probleem ja muud probleemid. inimestele ei pruugi see meeldida, et nad ei ole saanud piisavalt osaleda. niisuguse, niisugune konverents ei tohiks eh, piirat-, piirduda loosungitega ja eh, käskudega, keeldudega, vaid tuleb ära kuulata inimesi ja, ja kuulda seda, mida nad tegelikult teha soovivad. ja see on põhjus, miks me eh, peamegi nüüd kodanikke rohkem kuulama. härra Glucksmann, üks minut, palun lugupeetud äh, president, liiga kaua oleme Euroopa institutsioonides näinud ideed, et Euroopat saab ehitada üles ilma äh, rahvasteta rahvaste nimel äh, küll, aga ilma nendeta, kuid see loogika on jõudnud Äh, oma viimase piirini. see konverents on tõepoolest äärmiselt vajalik praegusel hetkel, kuid kodanikke tuleb äh, selle töösse otseselt äh, kaasata. see tegevus peab institutsioonidest väljuma ja liikuma liikmesriikide, kuidas seada sisse ühist maksusüsteemi, kuidas seada sisse ühist kaitsesüsteemi ja kõikide nende küsimuste lahendamiseks ei piisa ainult konsulteerimisest, vaid tuleb ühiselt üle üles ehitada midagi uut ja see konverents seetõttu ongi esmatähtis ja selle meetod e, ise on väga oluline. Euroopa kodanikud peavad muutuma aktiivseks, nad ei tohi enam olla passiivsed ja arutelud peavad olema e, riikideülesed, nii et me peame edasi liikuma, demokratiseerima või me sureme, nii et e, esimene lahendus on kõige tähtsam. soovitame, härra Puuda, aitäh, Euroopa tulevik on kindlasti meie kõigi jaoks äh, väga tähtis ja ma tervitan äh, seda lahendust, mm, seoses äh, Euroopa tuleviku teemalise konverentsiga. kodanikel on tarvis äh, foorumit, kus arutelu pidada ja esitada oma äh, visioone tuleviku Euroopast. kõik olulised osapooled riigi, regiooni ja kohalikul tasem-, tasandil peaksid saama osaleda Euroopa kod-, Euroopa Liidu ülesehitamisel ja tegema seda tingimusteta. meil on tarvis Euroopat, mis vastaks meie ootustele äh, kliima, põhivabaduste, äh, majanduse, sotsiaalse süsteemi äh, mõttes ja noored on äh, siin esmatähtsad, neid puudutavad need otsused kõige rohkem ja nendele on võima-, tarvis anda võimalust end väljendada. ja kuna lahendused puudutavad ju eelkõige neid tulevikus, järgmisena proua Kumbula-Natri. Uh, dear president. Uh, austatud uh, president, parlament suure enamusega soovib Euroopa tulevikku ette valmistada avalikult, mitte suletud uste taga me soovime kaasata kodanikke ja neid kuulata. me soovime, et oleks kodanike foorum ja et oleks noorte foorum, kes soovivad olla aktiivsed tuleviku kujundamisel inimesed soovivad osaleda sellepärast, et viimastel valimistel kasvas noorte osalus üle kaheteist protsendi. aga mida me soovime tulevikult? Põhjamaades me hindame ähm, julgeolekut, ähm, me oleme pühendunud äh, kliimategevustel, me hindame sotsiaalsest äh, võrdsust ja me vihkame maksupettust kodanikud on tõstatanud ka praktilisi küsimusi, mis võiksid teha nende elu paremaks, aga ühine mm, seadusandlus takistab äh, seda. see konverents äh, peab vaatama demokraatlikult Euroopa Liidu tulevikku ja samuti tuleb äh, tippkandidaadi süsteemi küsimus selgitada enne järgmisi valimisi ära. härra Tedia, üks minut, palun. lugupeetud president, Euroopa tuleviku ähm, teemaline konverents on jälle uus Macroni äh, valimiskampaania või saab sellest tõepoolest äh, tuleviku võtijaks äh, näis. mei-, meid valiti kahekümne kuuendal mail, meie mandaat kestab viis aastat ja tõeline struktureeriv tegevus algab tegelikult alles sellest nädalast ehk siis kaheksa kuud pärast valimisi. väga palju aega on kaduma läinud institutsioonide äh, toimima saamisega. et edasi liikuda, äh, teen ma ettepaneku, et järgmisest mandaadist alates äh, nõukogu ja komisjon äh, äh, Äh, komisjoni koosseisud pannakse paika nelja nädalaga pärast valimisi ja seega esimesest juulist alates saaksid kõik institutsioonid äh, täielikult tööle äh, asuda, mitte kaheksa kuud hiljem ja teha seda rahvaste teenistuses. meid ei valitud selleks, et siin bürokraatia masinavärki kinni jääda, vaid selleks, et viia edasi seda väga ilusat Euroopa projekti aitäh. ja nüüd jõuame vaba mikrofoni vooru ja ma tahaksin öelda, et me oleme ajaga väga ranged ja nii äh, komisjon kui ka nõukogu peavad äh, aru saama, et meil on äh, ametlik istung kell kaksteist null null ja me peame lõpetama viis minutit enne seda. esimesena saab sõna kolleeg Kanjev, palun. tänan Äh, otsustasin täna prantsuse keeles rääkida, kuna äh, olen väga vastu mitmekiirusele äh, Euroopale, mida edendab härra Macron me ei tohi erikiiruselist Euroopast, Euroopat lubada kuid äh, meie arutelu ei puuduta tegelikult ju valitsuste head käekäiku. see peab keskenduma kodanike heaolule, see puudutab Euroopa äh, rahvaid ja ka assotsieerunud äh, riikide heaolu, nagu näiteks Põhja-Makedoonia või Albaania ja Nemad on liikunud erikiirusega küll edasi, et reforme läbi viia kuid äh, niisugust äh, poliitikat ei tohi äh, jõuliselt ellu viia ja lubada niisugust erikiiruselist Euroopast, see on suur viga. järgmisena saab sõna härra härra Lopes Aguilar, palun kaks tuhat üheksa jõustus Lissaboni leping ja nõukogu president härra Von Rompuy ütles, et see on leping kogu meie ülejäänud eluks. kümme aastat hiljem alustab von der Leyeni komisjon tööd ja luuakse Euroopa tulevikukonverents, mis võib kaasa tuua lepingureformi. see tähendab seda, et äh, Lissaboni lepinguga oli äh, Euroopa Liit äh, kõige suuremas kriisis, kõige suuremas senises kriisis toimub Brexit, meil on kärvitatud artikkel seitse ja populistid saavad järjest rohkem äh, parlamendikohti. meil ei ole siin mingisugust demokraatia defitsiiti, kui Euroopa Parlamendist rääkida, me oleme otse valitud. me oleme siin selleks, et teha seadusandluslikku tööd, aga konverents peaks kaasa tooma selle ja kõneleja katkestatakse, kuna ta läheb üle aja. järgmisena saab sõna kolleeg Plego. tänan Euroopa tulevikukonverents on suurepäraseks võimaluseks, et kuulata, mida Euroopa kodanikud tegelikult tahavad. oluline on näha, mida nad soovivad, mida nad vajavad ja siis äh, sellest edasi liikuda Euroopa Liidu reformimisele. otsustavaks küsimuseks on see, kuidas hinnata ja kuidas mõõta konverentsi edu meil on vaja lõppjäreldusi, mis rakendatakse ja teiseks äh, mängib rolli kodanike arv, kes sellel konverentsil osalevad. meil tuleb motiveerida seega kodanikke äh, osalema, tuleb hüvitada reisikulud, kaasata ka vabaühendused ja kõik huvitatud osapooled. ja mitte ainult, et äh, küsida kodanikele, millist Euroopa Liitu nad soovivad viie aasta pärast, vaid kahe aasta pärast anda neile võimalused äh, oma sõna välja öelda. järgmisena kolleeg Beržinski, palun. tänan. suur tänu. alustuseks soovin ma öelda, et ma olen istunud siin kella üheksast saadik, olen kuulanud kõiki, ma austan kõiki, mõnede sõnavõtud olid natuke naljakad aga soovin öelda midagi selle koja vasakule tiivale. Te ütlesite, et hästi olulised on kodanike arvamused, aga millised on faktid? kõige olulisem on mainida, et härra Krasnodenskit ECR-ist ei valitud äh, Euroopa Parlamendi asepresidendiks äh, teatud põhjustel. Te ütlete, et Euroopa tulevik äh, sõltub tippkandidaadist või sellest, kas härra Verhofstadt saab oma töökoha või mitte. meil tuleb meenutada siiski seda, mida ütlesid omal ajal Euroopa asutajad, Euroopa Liidu asutajad. ja härra Potenga, palun järgmisena, üks minut Eh, voorzitter ik eh, denk dat. suur tänu president. ma usun et eh, on inimesi, kes usaldavad Euroopa Liitu, seda ütlevad ka sotsialistid ja rohelised, aga umbes viiskümmend protsenti kodanikest viimastel Euroopa Parlamendi valimistel ei osalenud, see on demokraatlik kriis, milles me praegu oleme. ja miks meil selline kriis on? prantslased, hollandlased äh, hääletasid Euroopa põhiseaduse vastu, iirlased pidid kaks korda hääletama ja siis tulid äh, kreeklased, kes hääletasid äh, säästupoliitika vastu, nemad lihtsalt lömastati. ja nüüd britid ei näinud enam muud alternatiivi kui see, mille nemad valisid. ühesõnaga see selline establishment'i poliitika Guy Verhofstadti juhtimisel ei ole õige tee. ja järgmisena annan sõna volinik Suitsale, endisele kolleegile, palun. austatud äh, president, lugupeetud parlamendisaadikud, kõigepealt soovin tänada selle viljaka arutelu eest. ma kuulasin äh, tähelepanelikult seda, mida te täna ütlesite, kuulasin, milline on teie arvamus konverentsi alguskuupäev äh, ei ole veel kinnitatud, aga ettevalmistusprotsess on juba alanud. me oleme kaasanud niivõrd palju tegijaid kui võimalik. me kaasame komisjoni ja Euroopa Parlamendi esindused ja delegatsioonid liikmesriikides äh, selleks, et inimesi kaasata, et Euroopa Liit oleks äh, kokkuhoidvam ja lähedasem kui kunagi varem mina olen äh, demokraatia asepresident äh, Euroopa Komisjonis ja ma ütlen, et me soovime, et kõik eurooplased ütleksid oma sõna sekka, eriti noored. ja suur tänu, et kolleegid äh, Talli ja De Vera mainisid vabaühendusi. Nemad loomulikult saavad ka olema kaasatud, nii oli see algusest peale mõeldud samuti meil tuleb meil mõelda eakatele, keda me soovime aktiivselt äh, kaasata oma ühiskonda ja majandusse. samuti äh, mängivad olulist rolli vähemused, ettevõtjad, üliõpilased, kohaliku ja piirkondliku omavalitsuse esindajad, linnapead ja teised Need arvamused annavad sisendi mulle tööks demograafia ja demokraatia valdkonnas. meil on vaja äh, loovaid ja innovatiivseid lahendusi ja tulemus, mis saavutatakse sellel konverentsil, peab olema tõesti käegakatsutav ja leidma rakendust. nagu ma juba ütlesin, siis meil ei ole siin tegemist olukorraga, kus jätkame aga vanamoodi, vaid me soovime innovatiivset lähenemist. mitte kõike ei ole võimalik ette teada, aga me soovime et kodanikud saaksid osaleda nii interneti kaudu kui ka isiklikult kohapeal niivõrd palju kui võimalik, kuulame kõigi hääli on ääretult oluline, et see protsess jääks avatuks ja läbipaistvaks. ma ei taha ette rutata sellest, mida kodanikud äh, ütlevad, ma tahan, et nad mind äh, üllataksid. ma usun, et me kõik äh, koos saame üllatada ka kodanikke, ka Euroopa Parlament, komisjon ja nõukogu. me saame seda teha ainult siis, kui me teeme tihedat koostööd tõeliste partneritena. suur tänu selle viljaka arutelu eest suur tänu, volinik Suitša ja nüüd äh, nõukogu nimel äh, riigisekretär Brandžak, palun. austatud parlamendiliikmed, äh, kokkuvõtteks soovin teid tänada väga kasuliku arutelu eest täna. ma kuulasin tähelepanelikult teie arvamusi sellel olulisel teemal ja panin kirja, milline on Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa tulevikukonverentsi asjus. meil on vaja äh, pikaajalist visiooni, me peame keskenduma poliitikatele, mis on meie kodanike jaoks kõige olulisemad järgnevatel aastatel, eriti tuleb kuulata noori inimesi. ma kinnitan teile, et äh, meie eesistuja jätkab tööd nõukogu lõppjäreldustega äh, Euroopa tulevikukonverentsi äh, kohta, nii nagu ütlesid äh, president Sassoli ja komisjoni asepresident Suitša, on institutsioonide vaheline koostöö siinkohal väga oluline. jään ära ootama koostööd, et leida õige valem, äh, kuidas seda kõike kõige paremini korraldada meie kodanike huvides. suur tänu tähelepanu eest! Äh, suur äh, tänu, et tegite selgelt ja lühidalt, me oleme saanud kolm resolutsiooni ettepanekut äh, selle arutelu lõpuks, arutelu on käesolevaga lõppenud, resolutsioonide üle hääletame täna hiljem ja suur tänu väga elava ja kaasava arutelu eest, meil tuleb nüüd väike paus, enne kui järgneb pidulik istung, aitäh!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 Eh. tere päevast, head kolleegid, meil on täna suur au võõrustada siin äh, kojas äh, tema majesteet Jordaania Hashemiti kuningriigi kuningat Abdullah teist, see on meie jaoks äh, väga suur au, ta on Euroopa Parlamenti nüüd tagasi pöördunud, paar aastat tagasi ta siin juba viibis ja mul ongi hea meel talle nüüd anda sõna härra president lugupeetud parlamendiliikmed ekstsellentsid sõbrad tänan teid kõiki on au kõnelda euroopa parlamendi ees taas kord kui ma vaatan ringi siin ajaloolises täiskogu saalis ma näen et siin on sadu inimesi aga tegelikult on meiega siin täna veel miljonid erinevatest riikidest. Nad esindavad erinevaid ajalugusid, erinevaid vaatenurki. nii et meie, kes me oleme täna siia